Uh, would... Uh, head kolleegid. Uh, paluksin, et need, kes ei jää hääletuste selgituseks siia, lahkuksid täiskogu saalist, et need, kes siis soovivad oma hääletust selgitada, saaksid asuda selgitama ja kõik jõuaksid lennukitele oh,. Oh. So once again, colleagues, I would et äh, kordan veel kord, need, kes ei jää, palun lahkuge täiskogu saalist, et me saaksime alustada hääletuste seletust. palun näidake üles lugupidamist nende kolleegide vastu, kes soovivad oma hääletusi selgitada ja pärast seda ka veel lennukile jõuda. Thank you. Now we start the explanation. alustame hääletuste selgitusi. esimene on Eider, Guardia Sabal Rubiali raport, välistegevuse tagatisfond.